okei uh, okay,, we start this. alustame koosolekut, kuigi parlamendisaadikuid on kohal veel väga vähe, aga me peame ajakavast kinni pidama. kas me võime päevakorra kinnitada? jaa. aitäh. tõlkerežiim on meil täielik kolmas päevakorrapunkt, koosoleku protokollide kinnitamine kahekümne kuuendast septembrist kas me võime kinnitada selle, väga hea. ja niisiis. ja alustame neljanda päevakorrapunktiga mis puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamist, EFSit tegemist on arvamuse projekti läbivaatamisega, need on eelarve- ja majanduskomisjoni algatusel tehtud, me oleme sellest, seda arutanud mitmeid kordi ja nüüd on meil võimalus äh, ka oma arvamus öelda selle arvamuse kohta tööhõivekomisjon koostab samuti äh, seadusandliku ra-, äh, raporti EFSi laiendamise kohta. seda öeldes annaksin ma sõna nüüd proua Romana Tomtšile, kes on arvamuse koostaja, palun. Hvala, hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Vsem seveda, ki ste tukaj in ste uspeli priti pravočasno, prav lepo dobro jutro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 I am so sorry, I don't see Slovenian translator. vabandust, ma ei näe Sloveenia kabiinis tõlke. Do we have a problem with kas meil on probleem tõlkega? tõlkerežiim ei näe ette sloveeni keelde tõlget. It's box, it's box twenty for Slovenian inter, interpreters and I don't see them jah, ja Sloveenia kapis ei ole tõlke, ütleb äh, esimees. aga tegelikult ei ole tõlget tellitud sellesse keelde. So no. let me, let me try to just selge, üritan siis rääkida inglise keeles ja teen äh, oma sõnavõtu lühemalt ja loodetavasti korraldame äh, me asjad tulevikus paremini ja saame ka tõlke tagatud. andke andeks, äh, ma ei äh, valmistanud oma kõnet ette inglise keeles ja üritan nüüd siis peast rääkida nagu eelnevalt öeldud, siis äh, meil oli palju probleeme seoses selle raportiga ja nüüd on see valmis. ma arvan, et me võime kõik teha koostööd ja loota parimat ja ka kaas-, variraportöörid äh, loodetavasti teevad minuga koostööd ja see, millest kõige rohkem puudust tundsin äh, siinjuures, oli see, et volinik Katainen, äh, kelle vastutusalas äh, see teema on, mainis mitmel korral, et EFSi puhul on tegemist heade tulemustega, aga mina eh, tunnen puudust sellest, et kordagi ei ole meile öeldud, kui palju töökohti tegelikult on loodud EFSI eh, kaudu. nagu varasemalt öeldud, siis eh, projektide eesmärk, mida EFSist rahastatakse, on luua töökohti ja tagada majanduskasv. aga väga oluline on see, et me teeksime nii palju kui võimalik VKE-de tarbeks. Nende puhul on tegemist ettevõtetega, kes tõesti uusi töökohti loovad samuti on väga oluline see, et me toetaks nii palju kui võimalik ka väiksemaid riike. tulemused näitavad, et EFSid kasutatakse enam riikides, mis on suured ja neil on ka oma investeeringud äh, riiklikus eelarves, aga just väiksemad riigid on need, kes vajavad rohkem äh, raha ja me peame tegema midagi selleks, et äh, EFSi rakendamine oleks lihtsam rääkides EFSist, olen ma alati öelnud, et tegemist on olulise vahendiga. oluline on investeerida hoonetesse, sildadesse, raudteesse, aga me kõik äh, tõenäoliselt jõudsime järeldusele, et tänapäeval on veelgi olulisem investeerida inimestesse ja selle tarbeks ongi EFC. ja lõpetaksin praeguseks sellega ja loodetavasti on tegemist alles meie koostöö algusega ja ka tulevastel kuudel ja nädalatel räägime sellest veel ja loodetavasti variraportöörid teevad äh, head koostööd ja lõppude lõpuks jõuame me äh, hea arvamuseni, aitäh! suur tänu! et see inglise keel oli väga hea, minu arvates oli äh, enamus sellest täiesti arusaadav. ja nüüd saab sõna Juta Steinruck sotsiaaldemokraatide nimel. Emilian Pavel kann heute morgen kahjuks Emilia Pavani ei saa siin täna kohal olla ja seetõttu ta palus, et äh, ma raportööri selle arvamuse projekti koostamise puhul õnnitleksin, nii et äh, mina äh, toetan üldjoontes seda, mida te praegu ütlesite, härra Pavel on selja, seisukohal, et EFSI on heaks vahendiks selleks, et majanduskasvu edendada, töötuse vastu võidelda ja samuti potentsiaali ähm, paremini üle-euroopaliselt kasutada ja oluline roll on siin VKE-del. Need projektid, mida EFSI peaks toetama, peaks sihtima eelkõige just jätkusuutlike töökohtade loomisele. meil on vaja investeeringuid ka kõrgetasemelistesse sotsiaal- ja tervishoiusüsteemidesse ning siinkohal peavad liikmesriigid ka oma koostööd tugevdama ja härra Pavel on nõus raportööriga, et komisjon on tegelikult läbi kukkunud selles osas, et kontrollida, kui palju töökohti EFSI tõesti loonud on ja suur tänu ja ta ootab suure huviga head koostööd raportööriga. aitäh. härra Kalve Šambon äh, ei ole kahjuks kohal. järgmisena proua Bermejo, äh, aga ka teda ei ole kohal. Tere Rainke on samuti nimekirjas ja teda ei ole ka kohal. Laura Agea ei ole ka kohal EFTD-d e ja seega saab sõna ENF-i nimel Dominic Martin, palun. suur tänu, proua esimees. ja meil on järg siin väga kiiresti edasi liikunud. meie fraktsioon üldiselt toetab seda, mida ütles proua Steinruck ja mida ütles ka proua raportöör kes äh, sai hästi hakkama. ma tahaksin rõhutada see, et tegemist on Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga ja lähtepunkt on väga hea, aga nagu te teate, siis on siin ka üks aga töökohtade loomine, kestliku majandusele üleminek, VKE-de toetamine, need äh, suurepärased eesmärgid, nagu öeldud, on sellised, mida on keeruline mõõta, äh, arvestades reformi äh, tugevdatud ühisturul. nõrgad tulemused EFSi puhul ei kata kuidagi neid komisjoni nõrgu eesmärke tugevdada ja tsiteerin siin, eh, kuidas struktuurireformide kasu eh, rõhutada eelarve, vastutustundlikult eelarvepoliitikat ja investeeringuid toetada. ja see on tõesti see, mis meid häirib, sest meile jääb mulje, et see fond on seotud liikmesriikide poolt struktuurireformide rakendamisega struktuurireformide puhul teame, millega on tegemist, eriti just riikides, kus on raskusi, see tähendab äh, kasinusmeetmeid, ehk siis liikmesriigid saavad äh, fondist äh, rahasid, kui nad struktuurireforme ehk siis kasinusmeetmeid rakendavad ja need struktuurireformid on läbi kukkunud ja seetõttu ei saa me täielikult seda dokumenti toetada, aitäh Mr Mann, you have asked for the härra Mann, olete palunud sõna. suur tänu. suur tänu ka raportöörile selle eest, et ta spontaanselt pidi inglise keeles oma ettekande tegema, ma arvan, et EFSI on sisuliselt väga oluline vahend, millega saab eesmärke saavutada, aga loomulikult meil on vaja ka, et liikmesriigid oleksid valmis selleks, et nad struktuurireforme läbi viiksid, aga see ei ole sugugi mitte lihtne, kui seda väljastpoolt peale suruda, ma tean seda väga hästi ja on ka näiteid riikidest, sealhulgas ka Saksamaalt, kus meil on tegelikult väga suuremahulised struktuurireformid läbi viidud ja nüüd me saame töötada, nüüd me saame investeerida, nüüd me saame tagada äh, selle, et olukord tõesti suurel määral muutub ja need kvoodid, mis meil on nüüd tööhõive äh, Äh, puhul ühelt poolt ja teisalt siis madalad töötuse määrad on ähm, näiteks sellest, et kui me soovime, kui me asjad läbi surume ja kui me sotsiaalpartnerid kaasame, siis me saame sellega väga palju äh, saavutada, see on väga oluline. nii et see on äh, õige, mida komisjon ütles, et me soovime saavutada seda, et me strateegiliselt edasi liiguksime. et me motiveeriksime liikmesriike, et me saaksime neid stimuleerida, et me anname neile võimaluse mõistlikke tulemusi saavutada, see on just see, mida me vajame Euroopa Liidus aga eesmärgiks peaks olema see, et mitte ainult mitte paar tänavat ei ehita või paar silda ei ehita, vaid see, mida mõned liikmesriigid soovisid, et lihtsalt vanade projektidega edasi liigume, ei, me peame ka vaatama, millises suunas ähm, me edasi liigume. siin on Romanov täiesti õige, kui ta ütleb, et tuleb investeerida inimestesse, tuleb tagada, et, et ähm, need saaksid oma annet kasutada, oma talenti kasutada et äh, nad saaksid oma võimalusi kasutada, aga öelda ka, et nüüd tuleks midagi ära teha, et ei peaks lihtsalt ootama, millal rahad tulevad, see on jama. ei, me peame ka liikuma ja selleks on need äh, rahad olemas ja see on oluline seisukoht. kui me VKE-sid tugevdame, kui me tagame selle, et me saame kaasata ka noored, et me saame kaasata kõik need kellel on probleeme eh, ka kutsehariduse valdkonnas, siis me soovime ju just nendele öelda, et ka see projekt, see programm on sinule mõeldud. oluline on see, et, et, et me teame, et liikmesriigid üksinda sellega hakkama ei saa ja, ja, ja liikmesriigid ise ei saa hakkama, liiga paljud on liiga vähe teinud ja seetõttu me peame neile võimaluse Euroopa Liidus äh, näha, et see on väga hea, kui mõistlikke investeeringuid rakendatakse, nii et ma arvan, et me oleme tõesti päris heale teele asunud ja oluline on see, et me jõuaksime selliste tulemusteni, mille puhul inimesed näeksid, et me oleme osa väga tootlikust arengust ja sellisel juhul me oleme väga palju teinud oma ühise Euroopa projekti nimel, aitäh. suur tänu kas meil on ka komisjoni poolt äh, keegi, kes sooviks midagi rääkida, näiteks proua Hockmeier? ei, kas keegi teine soovib sõna? tööhõive peadirektoraadist ehk keegi soovib sõna? palun, kui te soovite. As DG Employment we couldn't agree jah, tööhõive peadirektori poolt oleme me täiesti nõus, et need mittemateriaalsed varad ehk siis inimkapital on see, mis peaks EFSist kasu saama. sellest lähtuvalt oleme me väga aktiivsed, et üritada kokku tuua erinevad ressursid erinevate sidusrühmade vahel seda selleks, et toetada EFSI projekte, luues töökohti, kõrge tasemega töökohti ja luua sotsiaalset väärtust. nii palju minu poolt, aitäh! suur tänu! kas proua Toms sooviks äh, kokku võtta selle arutelu? jah, siin ei ole just väga palju kokku võtta, sest äh, väga paljud äh, ei ole hommikul siin kohal ja ma loodan, et sellepärast, et äh, et äh, kellaaeg on varajane, mitte sellepärast, et teema ei oleks huvipakkuv. aga igal juhul aitäh kõigile, kes on kohale tulnud ja kes sõna võtsid äh, selles osas, mis me senini oleme teinud ja nagu ma eelnevalt ütlesin, siis loodan tulevikus parimat ja kindlasti ka head koostööd variraportööridega ja loodetavasti ja peatse kohtumiseni. aitäh! lühike kokkuvõte võiks olla järgmine. vähemalt osad teist on öelnud seda, et EFSit kasutatakse valdavalt ähm, suuremate riikide poolt suuremate majanduste poolt ja probleemiks on äh, see, et me ei tea täpselt äh, seda, millised on EFSI äh, vahendite tulemused, vähemalt praegusel hetkel, kui palju uusi töökohti on sellega loodud ja lisaks sellele ka see seisukoht millele kaksteist viitasid, et sellega toetatakse tööhõive loomist, mitte eh, investeeringuid, mille tulemusi ei ole võimalik hoomata. see ei ole EFSi puhul eesmärk vaid pigem äh, on kavas luua rohkem töökohti ja kindlasti saab meil olema võimalus veel EFSi teemat äh, käsitleda ja väga kahju, et meid on kohal siin nii vähe täna hommikul, aga kinnitan, et kindlasti arutame seda teemat veel. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues detsember ja tööhõivekomisjonis vastuvõtmine kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril ja täiskogul hääletamine äh, kinnitatakse hiljem. järgmine päevakorrapunkti käsitlemine algab üheksa nelikümmend viis, härra Pirenski, kes on selle teema raportöör, ei ole hetkel veel kohal. ja kuna see puudutab SETAt äh,, siis äh, ma arvan, et me peaksime ootama, kuni härra Pirinski on saabunud ja teeme väga-väga lühikese pausi, aitäh!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 да grem naredila. Ja, ampak slike zdaj, dokler se naredi deset. I just wanted to inform you that it's, uh, it's uh, tahtsin teid teavitada, et uh, linnas on liiklusprobleemid ja seetõttu ei ole inimesed kohale jõudnud, aga loodetavasti peatselt siiski nad jõuavad kohale. okei okay,, friends, we are not that many here yet. kallid sõbrad, meid siin veel äh, väga palju kohal ei ole, ma ei tea täpselt, äh, miks, et võib-olla on äh, probleeme liiklusega, aga ma arvan, et me peame nüüd ikkagi jätkama. ja me oleme jõudnud päevakorrapunkti number viis juurde ja see puudutab äh, siis äh, nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimise kohta. nagu te teate, siis äh, tööhõivekomisjoni poolt me oleme üritanud ka oma arvamuse esitada CETA kohta ja meil oli probleeme selle võimaluse saamisega ja eelmisel nädalal äh, Strasbourgis, äh, kui toimus komisjoni esimeeste kohtumine, siis ma soovisin neid võimalusi saada või vähemalt seda õigust äh, saada, et tööhõivekomisjon saaks ka oma arvamuse öelda sellel teemal. ja Strasbourgis samal päeval langetati ka otsus ja see tähendas, et me saime selle võimaluse ja me oleme väga suure ajasurve all ning selle suure ajasurvel vaatamata härra Pirinskil õnnestus ikkagi arvamuse projekt koostada, kuigi aega oli tõesti väga vähe. ja ma annakski nüüd sõna härra Pirinskile, kuna tema on selle arvamuse projekti raportöör. niisiis, härra Pirinski, palun, sõna on teil aitäh, proua eesistuja. lugupeetud kolleegid. selgelt on tegu teemaga, mis on viimastel kuudel, võib-olla isegi aastatel olnud meie tähelepanu keskmes, arutelude keskmes ja ma usun äh, väga, et tööhõivekomisjon peaks oma täie tähelepanu sellele teemale pöörama, mis puudutab siis Z-d sest et mina olen veendunud selles, et sellel kokkuleppel on otsene mõju ka nendele valdkondadele, millega meie komisjon vahetult töö, tegeleb, see on siis tööhõive, töötasud, majanduskasv ja nii edasi. nii et ma üritan teha võimalikult lühidalt ja äh, tutvustan seda ähm, arvamuse projekti võimalikult lühidalt ja ma tooksin välja põhimõtteliselt kolm punkti. esiteks on terve rida aspekte, mis Zeta puhul äh, küsimusi ei tekita. ja vähemalt viis on siis neid tegureid. esiteks, see ei ole sugugi mitte lihtne kaubandusleping see nimi ise ütleb, et tegu on siis kõikehõlmava laiaulatusliku majanduslepinguga ja teiseks, tegu on segalepinguga. nii et eh, siin on jagatud pädevus eh, Euroopa Liidu Komisjoni ja liikmesriikide vahel. ja see on eh, seotud siis ka investeeringute portfellidega, mida on siis on otseste investeeringute ja tegu on ka esimese sellise äh, lepinguga, mille Euroopa Liit äh, on äh, sõlmimas väga industrialiseerinud riigiga. ja see on üks kõige ambitsioonikamaid lepinguid üldse, mis on selles valdkonnas Euroopa Liidu poolt sõlmitamas. nüüd neljandaks aspektiks on see, et see on esimene selline leping kus on ähm, ära toodud siis ka investeeringute, äh, investeerimisvaidluste lahendamise süsteem ning see on ka üks kõige arutatumaid ähm, vahendeid olnud. ja äh, viimaks, tegu on esimese lepinguga, kus teenuste valdkond Nas on sisse viidud ka negatiivse nimekirjale lähenemine. nii et siin just teenuste turule juurdepääsul lähtutakse jällegi negatiivsest nimekirjast, mitte positiivsest nimekirjast. nüüd arvestades kõikide nende teguritega, ähm, mis meile kõik teada on, äh, peab olema ka selge, et äh, peab aset leidma väga põhjalik ja mm, ka detailne arutelu e, sellise esimese sellelaadse lepingu osas. ja siin ma tulen nüüd teise punkti juurde, mida ma soovisin välja tuua, see on, puudutab siis selle arvamuse projekti e, sisu, e, see puudutab kuute punkti, üks puudutab töökohti ja tõendid on tegelikult, äh, ei ole päris selged, et kas tööhõive tõesti suurem, kas luuakse rohkem töökohti tänu sellele lepingule. nii et räägime pigem sellest, et, et see, et ähm, säilitab töökohti, aga siin sõnastus on väga ettevaatlik selles osas, mis puudutab töökohtade loomist ja läbi viidud uuringud ähm, näitavad, et tegelikult töökohtade loomine on marginaalne ja viimased uuringud äh, räägivad isegi sellest, et, et kakssada neli tuhat töökohta läheb kaduma Euroopa Liidus ja ka mõned äh, kümned tuhanded kada-, Kanadas. ja ka juuni kaks tuhat üksteist kestliku mm, aspekti uuring äh, näitas ka, et erinevates valdkondades toimub töökohtade ümberasustamine. nüüd teine punkt on seotud palkadega ja ja jällegi uuringu tulemused äh, näitavad, et tegelikult äh, suureneb ähm, liht- ja oskustööliste sissetulekute vahe ja samuti ähm, ähm, kasumi ümberjaotumine tekitab veelgi suuremat ebavõrdsust. nüüd edasi VKE-d ja need, kes toetavad lepingut, on välja toonud selle punkti, et see tegelikult soodustab EKA-de tegemist, aga jällegi paistab, et et vaid kolm protsenti nendest kahekümnest miljonist ähm, Euroopa Liidu VKE-st tegelikult ainult tegelevadki ähm, eksporditegevusega ja samas nad on siis ka silmitsi äh, Põhja-Ameerika rahvusvaheliste korporatsioonide tekitatud konkurentsiga. nüüd edasi Ähm, tööjõukaitse ja selle kohta ma olen ka eraldi punkti välja toonud ning äh, ja siin on väga erinevalt, erinevalt kaetud näiteks või kaitstud investorite õigused ja tööjõuõigused ning edasi ähm, on tõestatud ka see, et ähm, see leping suunab kaubanduse eemale kaubavahetusest arengumaadega, siis äh, antud juhul peamiselt Aafrikaga, hõlbustab samas põhja-põhja suunalist kaubandust ja arvestades vajadust edendada kaks tuhat kolmkümmend aasta ÜRO säästva arengu eesmärkide elluviimist, on see eriti kahjulik. ja samuti ma juba rääkisin ähm, ICS-süsteemist, siis investori äh, kohtusüsteemist ja see on tegelikult ähm, paralleelne äh, jurisdiktsioon, mis luuakse, äh, mis ja ähm, samas tuleb arvestada sellega, et nii Kanadas kui Euroopa Liidus on piisavalt välja arenenud ähm, õigusvaldkond ja viimane punkt see on seotud ühe kõige suurema väljakutsega eh, Euroopa Liidu eh, institutsioonidele, sealhulgas siis ka Euroopa Parlamendile. ning eh, see on seotud usaldusega, kodanike usaldus oma esindajate vastu institutsioonides, mis väidetavalt nende huve kaitsevad. ja siin on selge see, et meil on puudujääke, vähemalt puudujääke, kui mitte kriisiga tegu. ja kogu see menetlus, mis on seotud Z-ga, on viimastel kuudel ja viimase kahe aasta jooksul, kui eh, läbirääkimised suhteliselt eh, kiiresti eh, kuulutati lõppenuks detsembris kaks tuhat neliteist siis ma ei näe, kuidas see tõhustaks kuidagi kodanike usaldust äh, meie vastu, nii et äh, ma rohkem kolleegide aega kulutada ei sooviks, ma lihtsalt toon välja selle, et mina usun ja olen veendunud selles, et, et äh, et ma võin veel detailsemaltki oma argumente põhjendada, aga seda siis teisel korral. aitäh teile tähelepanu eest! aitäh, härra Pirinski! nüüd saavad sõna variraportorid ja kõigepealt äh, Rahvapartei äh, proua Toms, palun. suur tänu mulle sõna andmast, äh, proua esimees, meie Rahvaparteis leiame, et CETA on väga tasakaalustatud, väga hea leping, see annab väga palju võimalusi Euroopa Liidu ettevõtetele, eriti just VKE-dele ja me usume, et CETA ka edendab väga kõrgeid standardeid äh, meie kodanike jaoks ja et see loob ka uusi töökohti. ja CETA-s on ka väga ranged sätted tööõiguse kaitseks, see on äärmiselt oluline meie komisjoni jaoks, meie arvates. ja seda öelnuna on minu meelest ilmselge see, et Rahvapartei ei saa toetada ähm, härra raportööri arvamust. ja kokkuvõtteks sooviksin öelda, et, et äh, me loodame, et Euroopa Parlament äh, toetab seda ettepanekut niipea kui võimalik. Thank you uh,, äh, madam. aitäh, proua Trebesius siin ei ole tema on ECR-i koordinaator. ja siis saab sõna härra Šambon, keda ka siinkohal ei ole. aga ei, te saabusite tõesti viimasel minutil, nii et palun, härra Šambon. aitäh. ma üritan ma olen lihtsalt üritanud äh, natukene kaalust alla võtta, sellepärast ma jäin võib-olla teile kahe silma vahele, aga nüüd ma jätkaksin siis äh, hispaania keeles. niisiis, ALDE fraktsiooni nimel võin öelda, et äh, siin on tegelikult Ähm, väga vähe meil äh, nüansse lisada sellele, mida härra raportöör on äh, kirjutanud. nii et äh, meie seisukoht on sada kaheksakümmend kraadi vastupidine. vabakaubandusleping sellise strateegilise riigiga nagu Kanadaga ei ole lihtsalt selline, nagu siin öeldakse, et selle eesmärgiks on inimväärse töökohtade loomine, tasakaalustatud palgatõus ja ulatuslikumad ettevõtlusvõimalused. vaid eesmärgiks on olla ikkagi vaba kaubandus. siin on tegu ka geostrateegiliste eesmärkidega, siin on tegu ka rahu tagamisega ja me oleme seda ka ajaloo käigus näinud ning ka rahu on üks ühiskondlik äh, väärtus ja siin on ka eesmärke, mis on seotud tootmisega, et luua selliseid töökohti, mille lisandväärtus ja kvaliteet on kõrgemad ja tegu on samuti ressursside ümberorienteerimisega, ümbersuunamisega ning kindlasti see mõjutab väga positiivselt ka töövõtjate, tööandjate ähm, haridustaset ja samuti äh, kaitseb töökohti, nii et luuakse või uusi töökohti valdkondades, kus ähm, on tagatud siis äh, kvaliteetsemate töökohtade loomine. nii et tegu ei ole mitte ainult kaudselt või vahetult töökohtade loomisega. et see on, see on nagu äh, lõks, mis siin meile on seatud, et et luuakse ainult töökohti, nii et siin on tsiteeritud ka aasta kaks tuhat üksteist teksti, tollal me olime mõlema jalaga veel majanduskriisis ja Euroopa Liit panustab äh, vabakaubandusele, sellisele vabakaubandusele, mis peab olema äh, pikaajaline, kuidas see mõjutab töökohti, nii et me peame vaatama, kuidas see mõjutab meie töökohti, tööturgu kahe, kolme või viiekümne aasta pärast. nii et me peame ka endalt küsima, kas äh, Euroopa Liit soovib olla selliseks rahvusvahelise avanemise majakaks või soovime me lihtsalt äh, olla mingi pisikene kindlus, kes soovib oma privileege kaitsta. ja seetõttu me ei ole absoluutselt nõus selle arvamuse vaimuga. aga ma sooviksin ka öelda, et asju tuleb teha õigesti ja korrektselt ja mitte iga vabakaubanduslepingut ei saa me toetada. ja nagu ikka majanduses, siis tehnoloogiline innovatsioon mõjutab kindlasti ka äh, tööhõivet, aga sellegipoolest me ei soovi seda arengut ju peatada, aga loomulikult äh, võivad äh, mõningad arengud äh, viia erinevates valdkondades ka negatiivsete äh, mõjudeni, võib, meil tuleb võib-olla arvestada ka kaotajatega, kuid Euroopa Liit peab sellega kindlasti arvestama ning selles üleminekuperioodil me peame ka vastavalt neid nii-öelda kaotajaid abistama, toetama. ja ka see on Zeta kaubanduslepingus kajastamist leidnud. ja loomulikult me võime nõustuda selle mõttega et ka negatiivsed mõjud mõningates valdkondades äh, peavad arvestamist leidma, et nendega, nendega tuleb tegeleda. ja siin tuleb kaasata siis ka globaliseerimisega kohanemise fond selleks, et kõike mõistlikumalt ähm, lahendada, aga leping äh, sellise geostrateegiliselt olulise riigiga, kus äh, on ähm, samad väärtused kui meil, kus on viiskümmend miljonit elanikku võrreldes meie viiesaja miljoni kodanikuga, siis äh, sellisel puhul me ei saa öelda, kas tõesti töökohad kaovad ja äh, et hakatakse ja väita, et hakkavad siin palgavahed tekkima, suurenema, siis see ei ole väga euroopalik väide meie näeme, et see on ikkagi mm, vahend, äh, millega saavutada meie geostrateegilisi eesmärke raha ja tagada rahu ning ei ole ka vaja mingeid uuringuid äh, tsiteerida, et näitamaks, äh, milleni protektsionism on viinud ja meie ei soovi, et Euroopa ikka veel järgiks neid protektsionistlikke suundi, vaid ja seetõttu me teeme ka radikaalselt selle arvamuse vasta, seesugused äh, muudatusettepanekud. aitäh, nüüd äh, Tanja Gonzalez-Penjas QE NGL-i nimel, palun. suur tänu. me teame, kuidas komisjon seda selgitab ja ka kuidas äh, koalitsioonid siin parlamendis seda tutvustavad, nii et räägitakse ähm, siin tööhõive edendamist ja nii edasi, aga peatükk kakskümmend kolm, seal on ära toodud ka äh, vastavad kohustused, äh, millega on seotud siis ka äh, tööõiguse kaitse. ja on olemas ka ähm, ühe USA ülikooli läbi viidud sõltumatu uuring, mille kohaselt sada, sajad tuhanded töökohad läheksid kaduma Euroopa Liidus, samuti väheneksid avaliku sektori tulud, samuti tekiks suurem palgalõhe, nii et seda avab ukse liberaliseerimisele ka ehm, teenuste sektoris, aga see võib suurendada ka töötust selles sektoris, põllumajanduses, ehm, konkurentsivõime võib samuti negatiivset mõju osutada, samuti hinnad jah, lähevad odavamaks, aga äh, see jällegi toob omakorda kaasa negatiivsed mõjud. nii et äh, siin on, Z-s on küll viidatud sellele, et ILO standardid on kohustuslikud, nii et tegelikult me võime öelda, et, et Z on tegelikult sama kui vabakaubanduspoliitika, nii et see on viinud madalamate palkadeni, suurema ebavõrdsuseni ja me näeme siin veel ühte probleemi tänu sellele peatükile kakskümmend kolm. sest äh, siin on siis ka see vaidluste lahendamise süsteem, aga see eranditega. näiteks äh, kui on tegu äh, tööõigusega, siis kutsutakse ähm, osapooli üles mittesiduvaid ähm, läbirääkimisi pidama. nii et peatükis kakskümmend kolm tuuakse välja küll head kavatsused, et et mis puudutab standardeid ja investeeringuid ja nii edasi, aga see ei ole kõik äh, sugugi mitte kohustuslik siduv, nii et ette on nähtud ka sanktsioonid, karistused ja nii edasi. aga kui äh, tegu on ettevõtetega, ettevõtete vaheliste vaidlustega, siis äh, kõik need lahendused äh, ei ole siduvad. samuti on äh, välisinvestoritel õigus pöörduda kohtusse, see puudutab siis ka miinimumpalkade tagamist. aga me ei saa siin kõike taandada ainult töö aspektidele aga siin on ähm, Ähm, haavatavaks jäetud näiteks ravimite sektor, samuti erinevad autoriõiguse küsimused, nii et see, see võib kõik tekitada uusi mm, negatiivseid mõjusid töökohtadele, tööturule. samuti tuleks keelata ka nii-öelda maksuparadiisid. see on ka oluline ju meie töökohtade loomise jaoks. neljandaks, avalikud hanked. siin võib tekkida ka kohtuprotsesse kui järgitakse neid menetlusi, mis siin ette on nähtud. ja siin tuleb arvestada samuti erinevate tingimustega, näiteks mis puudutab ähm, miinimumtöötasu, äh, vanemapuhkus ja kõik ülejäänud sätted, mida meie ametiühingud on äh, läbi rääkinud ja kokku leppinud. samuti oluline on see, et äh, et loodaks koha peal töökohti, samuti ähm, turule juurdepääs on oluline teenuste sektoris, aga selle tulemuseks võib olla see, et, et piisavalt ei ole enam personali näiteks ähm, noh, haiglates. nii et sellised lepingud nagu TTIP ja CETA on väga keerulised just selliste riikide jaoks nagu Portugal, Kreeka, Itaalia, sellepärast et seal on väga palju noori töötuid, väga palju vaeseid töötajaid, pikaajaliselt töötud, samuti seal on palju inimesi, kes töötavad ähm, Ähm, ebakindlastes töösuhetes, nii et äh, kokkuvõtteks äh, CETA võib tekitada väga suuri juriidilisi probleeme ka demokraatia, meie demokraatlike ühiskondade jaoks, samuti see võib õõnestada meie töötingimusi, nii et äh, see on väga suur oht meie tööhõivele ja ka meie elukvaliteedi jaoks, eelkõige just töötajate elukvaliteedi jaoks. suur tänu ja nüüd roheliste esindaja. Karima Tellipäev. suur tänu, proua esimees, ma pean ütlema, et mul on väga hea võim-, äh, meel, et ma saan äh, siin sõna võtta äh, ja rääkida sellel teemal, mis on väga oluline, mis puudutab siis vabakaubanduslepet Kanada ja Euroopa Liidu vahel. saame edasi, samm tagasi viimastel nädalatel see Schultzi äh, käitumine on jätnud oma jälje. ja mida me siin tööhõivekomisjonis tahame öelda äh, vaatamata sellele, et äh, see põhjustab probleeme tööhõivega ja tegemist on ju tahta nii-öelda väikese vennaga, ja kõige sellega. ma sooviksin tänada raportööri härra Berinskit, et ta on meie mured seal raporti arv-, arvamuse projektis ära toonud. aga minnes nüüd asja sisu juurde, ehk siis töökohtade ja tööhõive sidususe lubamine, see on tõeline õudus, unenägu, me meile müüakse siin mõttetuid unistusi. tegelikkus on selline, et me pigem jällegi jääme alla maailma konkurentsis. selle asemel, et meile peale suruda poliitikat väljaspoolt, peaksime me kuulama inimesi me peame austama kodanikke ja me ei tohi jätta neid hirmu kätte seda ei käsitle mingisuguseid praeguseid probleeme, kodanike hirm, kakskümmend viis miljonit töötut äh, Euroopas, see on see näitaja, äh, see on see hetkeseis praegu, mitte kahekümne aasta pärast, me peame olema vastutustundelised, aga me peame olema ka ambitsioonikad. meie seadusandjana äh, peame looma alternatiive Äh, selleks, et lahendada see töötuse probleem ja alternatiiv on väga lihtne. see, millega näitame, kuidas me suudame muuta kodanike igapäevaelu, näiteks tänu äh, energiaallikate muutusele, tänu äh, majanduse väljakolimisele, tänu öö, ähm, otsemüügile ja teatud valdkondadele, näiteks meie autotööstuse kandmisele esimene etapp, mille raportöör võttis väga hästi kokku, on selle leppe tagasilükkamine. minu fraktsioon öö, äh, oleme valmis toetama teie lähenemist, härra raportöör, ja me loodame, et see arvamuse projekt äh, saavutab äh, siin komisjonis laialdase toetuse, aitäh teile! Thank you uh,, Mara Bezotto is not here. aitäh, Mara Bezotot ei ole siin. Uh, härra Martanile seejärel sõna. Merci. suur tänu, proua esimees. taaskord ja paradoksaalselt oleme me nõus äh, raportööri skeptitsismiga, härra Pirinskiga, me oleme temaga isegi täiesti nõus see, kus ta räägib äh, selgitusest, äh, siis äh, raportöör selgitab, ma ei taha küll siin mingit plagiaati teha, aga ma kasutan teie sõnu. ta selgitab, et kuigi Zeta lõpptulemused peaksid tooma kaasa töökohtade loomise, palkade tasakaalustamise ja ettevõtluse laienemis, võimaluste laiendamine, samas lähtudes praegustest mudelitest näeme me pigem marginaalset töökohtade tõusu Euroopa Liidus, eh, mis jääb null koma null kaheksateist protsendini kuue kuni kümne aastase rakendamise jooksul. härra Pirinski eh, selgitab, et viimased uurimused lähtudes sellest mudelit tegelikult näitavad, et eh, mitmete tuhandete töökohtade kaotust kaheksakümmend kaks tuhat äh, töökohta Saksamaal, äh, Itaalias ja igal pool mujal on need arvud väga suured. mis puudutab palka, siis äh, andmed näitavad, et see lepe pigem äh, Eh, suurendab palgalõhet kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata tööjõu vahel, eh, seega rõhutades ebavõrdsust ja sotsiaalseid eh, pingeid, need on juba sinna sisse kirjutatud leppes ei ole ühtegi peatükki, mis puudutaks meetmeid VKE-de toetamiseks. praegusel hetkel ütleb ta, et enam kui kakskümmend koma üheksa miljonit VKE-d, üheksakümmend kolmes protsendis vähem kui kümme töötajat ja ainult väike arv neist äh, ekspordib väljaspool Euroopa Liitu. Äh, liberaliseeritud keskkonnas seda tõttu satuksid need VKE-d äh, tõsisse konkurentsi suurettevõtete ja hargmaiste ettevõtetega Põhja-Ameerikast, seades ohtu, nii nagu, nagu raportöör ütleb, üheksakümmend tuhat töökohta Euroopas ja setas on peatükk, mis puudutab kaubandust ja töökohti, siis on ebavõrdsus äh, ette nähtud kaitse vahel äh, investoritele ja mis puudutab töötajate õigusi ja huvisid äh, investorid on eelistatud seisuolukorras ja see läheb vastuollu nende meetmetega, mis peaksid nägema ette töötajate kaitse oma lühiselgituses härra Pirinski julgustab äh, INTA komisjoni, kellel on pädevus Euroopa Parlamendilt äh, paluma äh, andma, mitte andma oma nõusolekut setale, see on väga selge, ei saa oma nõusolekut setale anda ja mulle jääb mulje, et te saate siin abi, nii palju kui ma kuulsin, siis erinevate sõnavõtjate poolt. härra Pirinski kui te jääte oma seisukoha juurde, siis on selge, et meie fraktsioon toetab teid, sest meie jaoks eh, seda ilmselgelt on Trooja hobune eh, tafta osas, aitäh. aitäh, Maria Reena, palun. suur tänu, proua esimees mul on hea võimalus osaleda nii INTA komisjoni töös kui olla ka asendusliige siin tööhõivekomisjonis ja mul on väga hea meel selles osas, et tegemist on äh, arvamusega selle teema kohta koostatud, nii nagu vaja on, eriti mis puudutab kaubanduskokkuleppeid, mida INTA komisjonis ka käsitletakse. enamus uurimusi, millele viitas ka raportöör, on need, mis näitavad, et Eh, esimene mõju on eh, just töökohtadele, töökohtade loomine või siis mitteloomine või töökohtade hävitamine, aga samas eh, mõjutab see ka palka, mõjutab seda, et töökohad liiguvad välja, jah, võib olla neid, kes kasu saavad, aga kindlasti on neid, kes kaotavad ja me lähtume sellest, et need on inimesed, kes töökoha kaotavad, liiguvad Euroopa Liidu territooriumil aga ei ole nii lihtne ju Rootsi töötajad eh, viia üle Lõuna-Itaaliasse tööle. Eh, see ei ole niivõrd lihtne lahendus, näiteks Rumeenia põllumajandustöötaja eh, suunamine uue tehnoloogia valdkonda Saksamaal ei ole iseenesestmõistetav. ja kõike seda on vaja vabakaubanduslepete puhul arvesse võtta. ja seega on oluline sellele viidata ma reageerin härra Šampoonile, kes ütles, et kanadalastega on meil ühised väärtused. Äh, ma olen temaga nõus, probleem on selles, et praegusel juhul me kasutame Kanada väärtusi äh, ja ütleme, et me peame neid toetama, sellepärast et meil on ühised väärtused. mis puudutab äh, kokkulepet USA-ga, siis ütlesime, et meil ei ole samu väärtusi, aga samas on ikkagi vaja lepet aga kui me räägime teatud lepetest äh, Aafrika, Aafrika riikidega või diktaatoritega, siis äh, sulgeme silmad ja me väärtustest enam ei räägi ja Inda komisjonis räägime sellest, et kaubandus hõlbustada Türgiga, samas kui me just parlamendi äh, täiskogus hääletasime selles osas, et me peaksime peatama läbirääkimiskõnelused inimõiguste põhimõttel. härra Šambon, mulle meeldib rääkida väärtustest aga äh, me peame äh, sellest, seda käsitlema kogu aeg, mitte ainult siis, kui see meid huvitab. minu arvates on tegemist olulise nüansiga. nüüd see, mida ütles härra Pirinski, majanduskasv null koma null kolm protsenti maksimaalselt kümne aasta jooksul seetega seoses, aga kõik uurimused näitavad, et see mõjutab otseselt töökohti ja töökohtade liikumist ja kui vaadata nüüd põllumajandussektorit, siis suurendades e-, eksportkvooti e, veise ja e, sealiha osas väikesed põllumajandusettevõtjad kindlasti kannatavad seetõttu ja tegemist on töökohtadega, mida on raske taastada kui me räägime palkadest, eh, siis madalad eh, palgalised kaotavad kõige rohkem ja kindlasti eh, mõjutab see ka kõrgemat palka ja kindlasti suureneb ebavõrdsus selle asemel, et öelda, et hääletame seda poolt ja vaatame, mis siis saab, siis ma tahaksin nüüd äh, teistpidi äh, tegutseda. Äh, paneme paika kõik see, mida on vaja selleks, et meie sotsiaalne olukord lahenduse leiaks ja siis hääletame kaubanduslepende puhul. aga seda tehes peaksime me tõesti paika panema kõik need põhimõtted selleks, et vältida igasuguseid kaotusi, enne kui me lepete sõlmime, aitäh! Did I understand that you wanted the... kas äh, ma sain õigesti aru, et teie soovite sõna härra Pallas või see puudutas järgmist päevakorrapunkti? okei okay,, the floor is yours. hea küll, siis on teil sõna. Non, je vais être rapide puisque l'essentiel des... teen lühidalt, sest enamus äh, infot on juba kolleegide poolt äh, välja toodud, härra Pirenski ja Maria Arena rääkisid sellest, aga ma tahaksin siinkohal rõhutada midagi väga tihti öeldakse, et äh, vasakpoolsed on ideoloogia poolest pimestatud, ei ole piisavalt konkreetsed äh, ja pragmaatilised. üritades ümber pöörata äh, seda mainet, siis raportöör on teinud väga huvitavat tööd, kes on tõesti käsitlenud uurimusi ja esimene järeldus, et neid uurimusi on vähe. komisjoni oma kahe tuhande üheteistkümnendast aastast teiste puhul on tegemist äh, väljaspool Euroopat koostatud uurimistega ja nii, nagu Maria Reena ütles Austria uurimise kohta, siis on nad äh, väga vastuolulised või siis väga negatiivsed, mis puudutavad majanduse ja tööhõive mõju, mis äh, setast tulenevalt Euroopat võiks mõjutada. mul on üks väga lihtne küsimus, äh, mida sooviksin esitada. miks me soovime seda kokkulepet sõlmida? sest ükski ratsionaalne element ei ütle, et sellest on meile kasu Äh, nii nagu see peaks olema VKE-dele majanduskasvule ega tööhõive loomisel. mis põhjusel me seda teeme, kui mingisugust põhjust ei ole? ja minu arvates on küsimus ideoloogias. tänapäeval on siin teatud hulk hu parlamendisaadikud, kes niipea, kui nad küsi-, kuulevad midagi vabakaubanduse ohtu sa-, sa-, seadmise osas, satuvad nad paanikasse, sest mõtlevad, tegemist on protektsionismiga ja justkui tõmbaksime maailma kaubandusest tagasi ja, ja selle tulemuseks oleks kolmekümnendate kriis ja, ja sõjad see õudusunenägu äh, ei pea kindlasti realiseeruma. meie teeme, meil on kaubavahetus juba USA-ga ja Kanadaga ja nagu näete, siis valdavalt äh, toimub vaba kaubavahendus äh, tollitavate kaupade osas, nagu te näete, siis need uued äh, lepped, mida me hetkel käsitleme, ei ole vabakaubanduslepped traditsioonilises meie mõttes kaubanduse valdkonnas, vaid pigem üritakse äh, luua mingisugust konvergentsi investee-, erainvesteeringute kaitseks äh, teiste tegevuste katte all. ehk siis küsimus ei puuduta töökohtade majanduskasvus, vaid tegelikult äh, antakse rohkem äh, võimu nendele, kelle käes on juba palju võimu, ehk siis hargmaistele ettevõtetele. ma lõpetan, ma ei tea, kas härra Rahvapart-, proua Rahvapartei raportöör on siin ma oleks tahtnud, et ta äh, kuuleks, mida mul öelda on. me peaksime äh, vaatama, kaaluma SETAga seonduvaid fakte ja faktidest paremini ei näita keegi, mis on Euroopale soodsam ja lähtudes nendest elementidest, pigem on SETA sõlmimine meie jaoks äh, negatiivne ja nii on öelnud ka raportöör. aitäh! Uh, thank you, Mrs Tom, she is no longer here. aitäh, proua Toms ei ole enam siin, aga tal oli paar märkust uh, varem tänav hommikupoolikul. Uh, härra Lökkekaard järgmiseks, palun. aitäh. seda teksti vaadates ja seniseid kommentaare kuulates tekib mul küsimus, kas me elame üldsegi samal planeedil kolmkümmend seitse parlamenti on sellega nõus olnud, valitsused igal pool maailmas on sellega nõus olnud. see loob uusi võimalusi ettevõtluse jaoks, inimeste jaoks, tööhõive jaoks, siin ei ole mingit küsimust, nii et mida me siin komisjonis teeme? see on täiesti absurdne väljendan ennast nüüd täiesti selgelt. meie liberaalidena toetame täielikult seda kokkulepet ja õnneks, tõesti õnneks, toetab seda ka selle parlamendi suur enamus. senisest debatist siin võib tekkida selles väike kahtlus. lisan veel paar kommentaari sellele, nendele arvudele, mis on siia tekstis välja toodud see uuring on endiselt töödokument, see ei ole üle vaadatud kolleegide poolt ja see on fakt. üks peamine panus ütleb ta, et nad kasutavad teistsugust majandusmudelit kui see, mida tavapäraselt kasutatakse kaubanduskokkulepete mõju hindamisel. miks seda keegi maininud ei ole? kui vaadata kõike seda, mis on senini avaldatud, siis TG Trade on välja andnud faktilehe, kus äh, on kasulikku informatsiooni selle kohta, millised on Zeta majanduslikud kasud. kui vaadata OECD veebilehekülge, siis seal on väga kasulikku informatsiooni ka kaubanduse äh, kasust äh, tööhõivele siit me näeme ühte huvitavat seisukohta ja tsiteerin neliteist peamist uuringut, mis on tehtud pärast aastat kaks tuhat, mis on üle vaadanud avaliku poliitika prioriteedid, rahvusvahelise kaubanduse töö kohtade jaoks kõik neliteist on järeldanud, et kaubandus mängib sõltumatut ja positiivset rolli sissetulekute kasvatamisel. kõik neliteist uuringut on seda väitnud ja siin me räägime sellest, et siin tekstis peaks kasutama sellist töödokumenti, mis ei ole veel äh, kolleegide poolt üle vaadatud, minu arvates on see märkimisväärne. nüüd vaadates fakte, paari punktina siin mainiti, et äh, Zeta oleks esimene kokkulepe äh, kõrgelt äh, arenenud tööstusriigiga. kas see on fakt? vaadates äh, näiteks kaubanduskokkulepet Lõuna-Koreaga, siis minu arvates on ka Lõuna-Korea kõrgelt arenenud tööstusriik. vaatame neid fakte, mis tulenevad sellest kaubanduskokkuleppest. Euroopa eksport Lõuna-Koreasse tõusis viiskümmend viis protsenti täiesti liberaliseeritud toodete puhul viiskümmend seitse protsenti oli see kasv. osaliselt ja täielikult liberaliseeritud toodete import Lõuna-Koreast suurenes kolmkümmend viis protsenti ja kuuskümmend viis protsenti. see annab selge mulje sellest, et äh, vabakaubanduslepe töötab hästi ka Lõuna-Korea jaoks ja selle tagajärjel Euroopa Liidu kaubandusdefitsiit Lõuna-Koreaga on muutunud äh, kaubanduse ülejäägiks peaaegu kuus äh, miljardit eurot aastal kaks tuhat viisteist. nii et see on täiesti teine pilt, mis siit nüüd välja tuleb, kui fakte vaadata. nagu ma ütlesin, siis ALDE fraktsioon täielikult toetab seda ja ma loodan ka, et äh, see komisjon üks hetk tuleb mõistusele. ja me saame seda teksti kõik toetada, aitäh. Thank you. aitäh, härra Keller, palun. Děkuji za slovo. Odpůrci smlouvy CETA. Aitäh, et mulle sõna andsite. Need, kes on CETA vastu, neid, neist jätakse tihtipeale mulje kui kellestki, kes tahab Kanadale halba ja seetõttu olen ma palunud erinevate Kanada ametiühingute arvamust ja nende seisukoht seda kohta on väga negatiivne. kanadalased ise ütlevad, et äh, kasude äh, on väga küsitavad ja ebakindlad ja nad on tahtnud äh, Äh, ja see, et äh, tahetakse siin keskkonnakaitset või tööhõivekaitset, see on ainult deklaratiivne, siin on head kavatsused. uus investorite kohtusüsteem ei muuda olukorda, et äh, ainult ettevõtted saavad sinna pöörduda ja valitsused saavad seal ainult kaitsta, kas siis edukalt või mitte. ja ei mainitud seda, et Äh, täna on Kanada suurte ettevõtete poolt kohtusse kaevatud, et saada kaheksa miljardit Kanada dollarit äh, kahjuhüvitust. igasugune katse reguleerida strateegilisi sektor-, sektoreid on valitsuse jaoks väga riskantne, sest valitsus ei tea, millal mõni suur ettevõte nad kohtusse kaebab praeguseid või tulevasi teenuseid ei ole mainitud äh, nende teenuste nimekirjas, mida hakatakse liberaliseerima. tehti kaks või kolm märkust. härra Stiglitz ütles seda. tema on äh, maja, Nobeli majanduspreemia võitja, tema on sõna võtnud seda äh, vastu ja ma ei peaks teda pidama inimeseks, kes ei mõista majandust. me ütleme, et Euroopa on äh, Äh, üks Euroopa võtmeväärtusi on solidaarsus ja ma jagan seda arvamust ja leian, et äh, Zeta kokkuleppe tagasilükkamine näitabki üles solidaarsust Kanada ametiühingute ja kodanikega, kes on ka selle kokkuleppe vastu. aitäh! suur tänu, proua esimees, Euroopa Komisjon on seitse aastat Kanadaga läbirääkimisi pidanud ja seda siis läb, eh, liikmesriikide taotlusel ning mul oleks olnud paar küsimust raportöörile kõigepealt. kas te üldse toetate eh, kaubandus- ja majanduslepingut või olete kõikide õiglaste vabakaubanduslepingute vastu? teiseks, kui, kui mitte Kanadaga me, kellega, kui mitte Kanadaga me peaksime vabakaubanduslepingu sõlmima, kelle riigiga, kellega me oma väärtusi jagame? ja äh, keskkonna sotsiaalküsimustes, tööõigustes, äh, demokraatia küsimustes, inimõigustes meil on täpselt samad väärtused. ja kolmandaks, äh, te rääkisite ka CETA menetlusest, kritiseerisite, kas te teate, et liikmesriigid ühehäälselt andsid läbirääkimismandaadi niisiis selle läbirääkimise sisu ja eesmärgi kaasa ja et komisjon ka on kõik need mandaadipunktid täitnud ja nüüd Äh, räägite sellest, kui mõistlik see on või mitte, et ma ei ole absoluutselt selle, teie arvamusega nõus ja ma arvan, et olen nõus meie Rahvapartei kolleegiga, ma arvan, et iga leping on igal juhul parem kui see lapitekk, mis meil praegu on ähm, kaubanduslepingute äh, valdkonnas, nii et selline killustatus tegelikult äh, toob endaga palju rohkem probleeme kaasa, et isegi kui see ei ole ideaalne igaühe jaoks, aitäh. Thank you. Uh, Mr. Fontoulis, the floor is yours. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ΣΕΤΑ όπως... Aitäh. Zeta ja TTIP on sama mündi kaks eri poolt. kahjuks hääletas parlament, et see ette äh, ei peaks äh, viidama Euroopa Kohtu ette selleks, et saada kohtu arvamust. meie leiame, et need kokkulepped kõik toetavad ainult rahvusvahelisi ettevõtteid ja mõjutavad palju rohkemaid meie elusektoreid kui ainult kaubandus Neil on oma erakohtud, mis ei lange ühegi riikliku jurisdiktsiooni alla ja niimoodi ainult rahvusvahelised ettevõtted saavad liikmesriigid kohtusse kaevata. see tähendab seda, et rahvusvaheline kaubandus on tegelikult olulisem kui demokraatia, keskkond, rahva tervis ja rahvusvaheliste ettevõtete lobi viivad, neil on äh, pädevus äh, sõita üle riiklikest valitsustest ja seadustest, kui nad leiavad, et nende huvid on ohus. meie arvates ei ole siin töötajate jaoks mitte midagi head, vastupidi, töötajad näevad, et nende õiguseid piiratakse selleks, et äh, suurte rahvusvahelistele ettevõtetele kasu teenida. paljudel juhtumitel oleme näinud, et sellised kokkulepped on endaga kaasa toonud suurema töötuse, näiteks nagu nafta on seda teinud Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko vahel sõlmitud kokkulepe. kui Zeta ja TTIP kohalduvad, siis kaotame me rohkem kui miljon töökohta Kanadas, Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides, aitäh. Mariann Harkin, palun. aitäh. paar kommentaari. ma olen nõus oma kolleegi Calve Šamponiga mitmetes punktides, mida ta tõstatas kaubanduskokkuleppe Kanadaga. me oleme siin töökomisjon, sotsiaalasjade komisjon, see on meie peamine mure, aga kaubanduskokkulepe Kanadaga puudutab rohkem kui tööhõive loomist. Need strateegilised eesmärgid, millest ta rääkis, sotsiaalsed hüved, sotsiaalne poliitika, sotsiaalpoliitika ja nii edasi, see on oluline oluline on ka laiem äh, geostrateegiline eesmärk ja ma arvan, et ka see peaks olema osaks sellest kontekstist, milles me oma debatti peame. aga see, mida mina öelda tahan, see puudutab kodanikke, seda, kui nad küsivad, et mis on äh, selle kaubanduskokkuleppe kasu meile. kui tavainimene teie oma riigis äh, pöörduks teie poole tänaval ja selle küsimuse küsiks, et, et millist kasu nemad sellest saaksid, siis ma olen jällegi nõus Enrikega, kes ütles, et eh, ei ole kindel, kas see toob endaga kaasa paremaid, eh, rohkem töökohti, me kõik teame, töökohad kaovad, töökohad tulevad, ma arvan, et need eh, kasud on marginaalsed. kui me vaatame komisjoni oma jätkusuutlikkuse hindamist, siis nemad räägivad siin null koma kahest protsendist kuni null koma kolmest protsendist tegeliku SKT kasvust äh, pikas perspektiivis. see ei ole küll mitte midagi, aga see ei ole nii märkimisväärne, kui paljud inimesed äh, tunduvad väitvat siin. räägiti ka mudelitest, üks mudelit, äh, mida kasutati, oli, on arvutimudel, mis eeldab täistööhõivet. me teame, et sellist olukorda ei eksisteeri mitte kusagil. ja see eeldab ka, nii nagu minu kolleeg Maria Arena ütles, et kui eh, põllumees eh, Rumeenias oma elatise kaotab, siis ta kuidagi saaks eh, pöörduda kohe IT-töökoha poole Pariisis või Dublin, Dublinis. ja me jällegi teame, et selline asi ka tegelikus elus ei tööta. mida me siis ütleme oma kodanikele, ütleme, et jah, töökohad tulevad, töökohad ka kaovad aga mis puudutab garantiide andmist, siis ainukesed inimesed, kellele me garantiid anname, garantiid anname, on investorid ja minu arvates see sõnum, ma ei, lihtsalt ei mõista seda, et Euroopa Liit tahab saata sellist sõnumit, et investorid on kaitstud mitte ainult meie tavapärastes kohtutes, seda me eeldame, aga et me loome erilisi kohtuid selle jaoks, mis ei vastuta mitte kellegi ees, isegi mitte Euroopa Kohtu ees ja mis puudutab töötajaid, siis ütleme neile, et jah, võib-olla tulevad äh, töökohad juurde, aga sina võid enda omast ilma jääda ja meil ei ole sulle mingisugust alternatiivi välja pakkuda. Euroopa Üleilmastumise Fondi on siin mainitud. igasugune äh, fond, mis on kaotanud kaks kolmandikku oma vahenditest ilma märkimisväärse panuseta komisjoni poolt, mida mina ei ole kuulnud, et seda fondi suurendada ei saa mitte mingisugusel tingimusel olla lahenduseks. ehk siis, et äh, viimane asi, millest ma tahan rääkida, et me räägime mõnikord siin sellest äh, ISS-i jahutavast efektist ja korduvalt öeldakse meile, et jah, et riikidel on äh, õigus reguleerida, nagu see oleks midagi positiivset või erilist, see ei tohiks isegi küsimuse all olla, me ei tohiks seda äh, Äh, esitada mingisuguse suure saavutusena komisjoni poolt. jah, riikidel on õigus reguleerida ja see on, siin peakski olema jutu lõpp. nii et ühest küljest äh, mulle tundub, et on neid, kes äh, leiavad, et Zeta peaks lahendama kõik meie probleemid ja niimoodi ju tegelikult olla ei saa. aga küsimus on selles, et mi, kuidas ta saaks panustada teatud meie probleemide lahendamisse olen nõus selle geopoliitilise küsimusega ja väärtustega, et need on olulised, me ei tohiks neid ignoreerida, aga sama tähtis on see, et milline on tõeline tõendus selle kohta, et luuakse töökohti. minu arvates sellist tõendust eriti ei ole. ja lõpetuseks minu kolleeg Morten lahkus. tema rääkis siin kahekümne seitsmest, kahekümne kaheksast liikmesriigist, kes on äh, selle küsimuse üle arutanud, nõustunud ma ei tea, eh, mida arvavad eh, teised kolleegid, aga tean Iiri parlamendi kohta, seal ei ole olnud mitte mingisugust debatti selles küsimuses. meil oli eh, debatt meie ülemiskeskses kojas, senatis, nemad lükkasid selle tagasi, nii et võib-olla teistes parlamentides on see toimunud, aga ma ei ole päris kindel, et seda konkreetset kokkulepet on nii laialdaselt arutatud kui ta seda peaks tegema, aitäh. Thank you uh,, Mr Kristjanson. aitäh, härra Kristjanson, teil on sõna. Tak for det, øh, formand. Jeg vil ellers ikke øh, have... Aitäh. Juhataja, ma ei äh, kavatsenud äh, täna sõna võtta, sest et ma ei ole nõus äh, enamike inimestega oma fraktsioonis, kus, kui nad ütlevad, et vabakaubanduskokkulepped on halvad aga kuna ma olen ka äh, sotsiaaldemokraat ja sotsialist, siis pean ütlema, et mina toetan vabakaubanduskokkuleppeid, mina tegelikult leidsin, et see oli põhjus, miks me selle terase ja söeliidu viiekümne seitsmendal aastal üldse lõime, et me ei peaks üksteist ära tapma lahinguväljal, vaid saaksime töötada koos nii, et kõikidel oleks parem. ja kõik Euroopa, kõikidel Euroopa riikidel ongi täna parem ja see on ka minu arvates eh, meie fookus siin vale. kui Euroopa Liit eh, tahab, et ülejäänud maailmaga vabakaubanduskokkulepet sõlmida, nii nagu meil on sisemised vabakaubanduskokkulepped ühisturul, siis eh, kui me ei seda ei tee, siis mis ongi Euroopa Liidu sisuks tulevikus? jah, meil oli aastal kaks tuhat kaheksa finantskriis ja see on loonud selle tohutu kriisi, millega me endiselt võitleme, kus inimesed kaotavad töökohti ja kannatavad. mitte vabakaubanduskokkuleppe pärast, lepete pärast, vaid sellepärast, milline on finantssektor, kes on meilt raha välja petnud. me peame haldama turujõudusid, me peame neid reguleerima. turu jõud ei peaks meid suunama, vaid nad peaks meid teenindama nii, et me suudaksime toota töökohti ja majanduskasvu. ma ei taha toetada vabakaubanduskelepet, kokkulepet, mis ei pea kinni töötajate õigustest, keskkonna küsimustest, aga me ei saa ennast ülejäänud maailma ees sulgeda, me ei saa ehitada seinu Euroopa ja ülejäänud maailma vahel, sest millist tüüpi maailma me sellisel juhul looksime, isegi Euroopas. ma ei saa lihtsalt aru sellest arutelust ma mõistan, et inimesed on tuleviku suhtes ebakindlad, sest et jäävad oma töökohtadest ilma, aga meil on ja meil on endiselt Euroopas äh, liiga palju töötuid, aga et me hakkaksime takistama kõike, takistama kaubandust, sellist äh, lähenemist ma toetada ei saa, aitäh. Thank you uh.... aitäh. tegemist on olnud äärmiselt huvitava debatiga ja me jätkame seda siis, kui volinik uh, Malmström varsti siia saabub, aga annan nüüd sõna härra Berinskile raportöörina. sest nagu ma mainisin alguses, siis äh, paar komisjoni, mis mingil väga kummalisel põhjusel neil ei lubatud äh, teha raportit Zeta kokkuleppe kohta ja tehti otsus, et eh, meie komisjon ja näiteks transpordikomisjon et see otsus tehti veel eelmisel nädalal Strasbourgis. see oli väga kummaline, sest eh, nagu me kõik siin oleme kuulnud, siis tegemist on väga olulise debatiga, mis puudutab kaubandust ja seda, milline mõju on kaubandusel tööhõivele ja sotsiaalagendale. niisiis, seda öeldes härra Pirinskil on olnud väga vähe aega tööd teha oma lühikese aruande aga igatahes oleme me nüüd jällegi asjasse sekkunud sellega, nii et annan teile sõna kokkuvõtteks, enne kui me oma päevakorraga jätkame. härra Berinski, palun. aitäh, proua esimees, ja tahaksin tänada kõiki neid, kes äh, selles debatis osalesid. mitmeti ei olnud see päris tavapärane debatt siin komisjonis, sest äh, mõned äh, kolleegid viitasid äh, argumentidestele, mis on lühikeses seletuses ära toodud ja rida kolleegi läksid äh, oluliselt kaugemale sellest teemast, mida arvamus käsitleb. ja eeldasid, et äh, selles arvamuses on üles näidatud halba tahet. tahaksin ühe asja kohe alguses väga selgelt välja öelda tegemist ei ole arvamusega, mis pooldaks protektsionismi. vastupidi. see on arvamus, mis pöörab tähelepanu sellele, nendele väga reaalsetele halbadele mõjudele, mis on sellisel liberaliseerimisel, mis on nüüd saanud äh, mängureegliks ja just äh, see komisjon siin peaks äh, väga tõsiselt äh, pöörama tähelepanu just nendele äh, selle, seda tüüpi liberaliseerimise aspektidele. umbes kolm küsimust oli kolleegidelt otse mulle, et kas ma usun vabakaubandusse ja nii edasi. mina saan öelda, et oma äh, varasemate äh, karjääri käigus Bulgaarias olin ma üks nendest, kes oli kõige rohkem seotud äh, Bulgaaria liitumisega WTO-ga ja kogu selle protsessi vältel olen ma olnud äh, väga selle poolt, et Bulgaaria liituks rahvusvahelise kaubandussüsteemiga, aga äh, ma olen kogenud ka neid väga tõsiseid pettumusi, mis ta sellist tüüpi liberaliseerimine on Bulgaariale toonud ja kui te sooviksite vaadata seda, mis on toimunud Kesk- ja Ida-Euroopas, siis ei pea vaatama mingisuguseid raporteid, kas kolleegide poolt hinnatud või mitte, selleks, et aru saada, millised on eh, tegelikkused. mudelite küsimus tõstatati siin. proua Harkin juhtis väga kohaselt minu arvates tähelepanu sellele, eh, kuivõrd ebareaalne on, eh, seda on need arvutimudelid, mis on staatilised mudelid, neoklassikalist tüüpi, mis ignoreerivad seda väikest asjaolu, et maailmas eksisteerib töötus et me ei ela täistööhõive maailmas. ja see on üks tõsisemaid probleeme, mis hetkel Euroopa ees on. ja see probleem on ka Põhja-Ameerikas. nii et äh, rääkigem nüüd selgelt, me räägime siin tööhõivekomisjoni arvamusest, mida peaks pakkuma rahvusvahelise kaubanduse komisjonile, kes on juhtkomisjon kes äh, saab arvamuse väliskomisjonilt, keskkonnakomisjonilt ja nii edasi, kes äh, seejärel ilmselt äh, koostab sellest tasakaalustatud arvamuse, aga ma tõesti usun, et see komisjon peaks andma negatiivse arvamuse, nii et oleks täielikult teadlikkus sellest, et ei saa lihtsalt jätkata selliste üldiste seisukohtadega, et see on üldise huve, hüve nimel, see suurendab sotsiaalset heaolu ja nii edasi see arvamus ei ole midagi, mida mina oma kujutlusvõimega kokku panin, need arvamused põhinevad väga tuntud uuringutel, mis on, mida kõik kolleegid, millest nad on teadlikud, võite silmad sulgeda, aga need on endiselt olemas, te võite need faksid küsimuse alla seada, aga ma ei ole väga palju kuulnud seda, siin on lihtsalt arvamus küsimuse alla pandud. ja lõpetuseks just see, mida ütles Maria Arena miks on selline kiirustamine selle lõpliku otsusega? miks ei ole sellist perioodi, kui komisjon äh, äh, koostab uue jätkusuutlikkuse mõju-uuringu, mitte ei äh, tugine sellele, mis on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juunist, nii et vastutustundlikult vastata kõikidele nendele küsimustele, mida inimesed on küsimus, kõikidele nendele protestidele, kas me ei kuule seda, mille üle inimesed muretsevad ja siis saavad nad veenvalt süstemaatiliselt meid veenda punkt punkti haaval. ei, meid peetakse rahu ja progressi vaenlasteks, kui me neid küsimusi esitame, samas inimesed esitavad neid küsimusi. ja lõpetuseks äh, tsiteeriksin seda aasta kaks tuhat üksteist mõjuhinnangut, mis on, äh, mis absoluutselt ei rahulda. tervikuna ilmselt on äh, teatavad positiivsed ja võimalik, et ka Äh, negatiivsed mõjud tööhõivele, sotsiaalse küsimustele, mis puudutab sotsiaalinvesteeringuid ja nii edasi, võib-olla siit tekib äh, töökohti Kanadas, Euroopa Liidus, kvaliteetsemaid töökohti ja nii edasi, aga samas võimalik, et tekib ka töötust ja palga ebavõrdsust. vabandust küll, aga selle argumendiga küll Z-t toetada ei saa. aitäh teile kõigile teie sõnavõttude eest nagu me kõik teame, siis äh, selle, milline, siis me teame, milline on selle raporti ajakava. otsuste tegemist on korduvalt muut-, muudetud. nüüd on meil seatud äh, kuupäev juhtkomisjonis hääletuseks. uus kuupäev on kahekümne teine jaanuar täiskogus äh, vastuvõtmine järgneb siis sellele. üheksa minuti pärast alustame me teise osaga sellest äh, komisjoni koosolekust ja ma loodan, et need, kes on olnud seotud äh, Z diskussioonidega, jäävad ka kohale, sest äh, siis on siin volinik proua Malmström ja meil on siin ka intekomisjoni esimees. härra Lange. teeme nüüd viieminutilise pausi ja siis jätkame diskussioonidega aitäh praeguseks